nüüd on valmis äh, liikuma edasi uute seadusandlike ettepanekutega, aitäh ah,! suur aitäh, volinik! sellega lõpetame selle päevakorrapunkti äh, Higinsi raporti kohta. hääletamine toimub homme kell üksteist kolmkümmend. järgmine töösessioon algab homme hommikul kell kaheksa kolmkümmend töötame kella kaheni ja siis kella kolmest kuni kella üheteistkümneni õhtul. päevakord on avaldatud ning on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebilehel.